nüüd järgnevad äh, hääletusselgitused ja need, kes soovivad neid kuulata, nendel peaks selleks ka võimalus olema. kõigepealt äh, piiriraport äh, ja kolleeg Austrovitšius, palun. Mr Chairman, I voted in favor of this report. hääletasin selle raporti poolt ja tahaksin öelda, et oleme juba vastu võtnud ühe Türgi resolutsiooni mis puudutas nurjunud äh, sõjalist riigipöörakatset juulis kaks tuhat kuusteist, rõhutasime vastu, sellest sõltumatu, et tegemist on meie strateegilise partneriga, vaatamata äh, nõuetele mittevastamisega ja oleme rääkinud sellest, et tuleb ajutiselt külmutada suhtkõnelused. kuid olukord sellest hetkest on ainult halvenenud ühe inimese võim on järjest tugevdatud. me oleme näinud jätkuvaid arreteerimisi, referendumit, lubamaks mittedemokraatlikke põhiseaduslikke muudatusi ja oleme näinud tsenseerimist meedias. ma olen kindel, et olukord Türgis ei saa enam jääda tähelepanuta, kui põhiseaduslike reformide pakett läheb läbi praegusel kujul, siis Euroopa Liit peab peatama kõnelused Türgiga otsekohe, samuti liitumisealse abi rahastamise. tänan, esimees. Äh, suur tänu, järgmisena härra Hännan. suur tänu. tagasi vaadates Euroopa Liidu lähenemine Türgile ei ole kuigi hästi toiminud algusest peale oleks võinud juba öelda, et liikmelisus ei ole päevakorras, otsigem mingeid muud viise koostööks. aga mida me selle asemel tegime? me andsime lubaduse liikmelisuseks, meil ei olnud mingit kavadust, kavatsuski seda ju täita. on ju mõistetav, et äh, see aitas kaasa poliitilistele sündmustele selles riigis, ma ei taha küll öelda, et see oleks Euroopa Liidu süü, see oleks ka absurdne, tegemist on riik, riigisisese dünaamikaga, aga siiski, kas ei oleks olnud targem, kui me nüüd leiaksime kesklikuma ja kestvama kokkulepe, kui me ütleme, et tegemist on tragilise, streegilise partneri ja liitlasega, tunnustame vaba turu põhimõtteid koostööks Türgiga, kuid jätame kõrvale poliitilise integratsiooni. ja kui selline staatus loodaks edukalt sellise suure ja olulise riigi jaoks nagu Türgi, siis võib-olla saaks sellest eeskuju ka teistele naabrusriikidele. suur tänu, kolleeg Hänen, järgmisena kolleeg äh, Zambatski, palun suur tänu, härra president, kolleegid. tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Pirile tema raporti tooni eest. see on samm õiges suunas. siin peegeldatakse Euroopa Liidu poliitikaid, kuid hääletasin selle raporti vastu, sest siin raportis ei räägita Kemali ilmaliku vabariigi muutmisest äh, religioosseks riigiks, see ei ole vastavuses äh, nende väärtustega, mida meie kaitseme. Erdogan, riigi islamiseerimine, kõik see on raportist puudu. me näeme, et äh, Türgi sekkub paljude riikide siseasjadesse Euroopas, minu enda koduriigi Bulgaaria siseasjadesse samuti, seda lubada ei tohiks. ma arvan, et suhted Türgiga tuleks lihtsalt külmutada. Türgi ei saa olla liitlane, tegemist on islameer-, islamiseeritud diktatuuriga. suur tänu, kolleeg Zambatski. järgmisena kolleeg Zaborska. súhlasím s dvoma pozmeňovacími návrhmi, ktoré... tänan, juhataja ma olen kahe NF-i muudatusettepanekuga nõus Türgi peaks tunnustama armeenlaste suhtes toime pandud massimõrva. Hagia Sofia kirik peaks jääma muuseumiks, seda ei peaks muutma mošeeks, et äh, toetada kristlaste ja moslemite rahumeelset kooselu. olukord Türgis on aga praegu alarmeeriv, me peame jätkama dialoogiga ja antud resolutsioon peaks eelkõige juhtima Türgi tähelepanu võetud kohustustele ja kehtivatele lepingutele alles siis, kui need põhiteemad on tagatud, saame minna tundlikemate teemade juurde. suur tänu, proua Zaborska nüüd edasi liigume järgmise raporti juurde, Kukan, Fransulika, Kardi Sabal, Rubiali raport ja ka siin alustab kolleeg Austavitšius, palun. härra president, hääletasin selle plaani poolt, mille komisjon välja pakkus, vaatamata sellele, et olen veendunud, et ametlik arenguabi peaks jääma peamiseks toetusallikaks arenguriikidele. mul on väga hea meel näha, et erainvesteeringud leiavad kasutamist Aafrikas ning et ja nii ida- ja lõunanaabrites seas. me peame hoidma rände kontrolli all. oluline on tegeleda rände algpõhjustega, luues töökohti, toetades VKE-de arengut ning samuti lihtsustades kaasavat majanduskasvu. peamine ka-, plaani eelis on uus instrument EFSD tagatis ja selle tagatisfond, mis koos Euroopa Investeerimispanga panusega eeldavad ligi era- ja avalikke investeeringuid ning juhivad riske. ma olen kindel, et see aitab tagada piisavat investeeringute protsessi läbi instrumendi, mida me toetasime ja annab ka ja ning ka tehnilist abi nendele riikidele, kes seda vajavad. tänan. suur tänu, kolleeg Austavitšus. järgmisena kolleeg Aguilera Garcia, palun tänan, härra president. mina hääletasin poolt. kava luua uus Euroopa Kestliku Arengu Fond on hea, pole, pole kahtlustki, et ränne, ebaõiglus, vaesus on teemad, millega tuleb tegeleda. kakskümmend neli miljonit eurot investeeringuteks Aafrikas ja naaberriikides tõeline probleem Aafrikas, vajab äh, tegelemist äh, ja selleks on ebaõiglus. mõned asjad siin on head ja neid tuleks tunnustada. ja, ja selles fondis on see ka oluline, näiteks, et räägitakse tealis-, tõelisest arengust, vastupanuvõimsest, äh, korralikest töökohtadest, vaesuse väljajuurimisest, kaasa arvatud Pariisi leppe eesmärgid, jätkusuutliku arengukavad ning äh, garantiiklausel inimõiguste osas ja tööõiguste osas ja kokkuvõttes maksuparadiiside ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemine on väga oluline samm edasi selle fondi osas. suur tänu, kolleeg äh, Aguilera Garcia. käesolevaga on selle raporti hääletusselgitused kuulatud ja nüüd läheme edasi kolleeg Andersoni raporti juurde ja alustab kolleeg Šoidrova. härra president, mul on väga hea meel, et täna oleme vastu võtnud selle õigusakti, Marrakechi lepingu ülevõtmise akti äh,, kaitstud to-, teosed saavad niimoodi äh, nägemispuudega inimestele kättesaadavaks, see parandab äh, nende elukvaliteeti, see võimaldab neil olla kaasatud kultuuri ja ühiskonnaellu. muidugi eeldusel, et liikmesriigid teevad koostööd ning alternatiivsete meetodite kasutamine, äh, suured formaadid, äh, pimekiri, audiovisuaalsed raamatud üle, üle kahekümne protsendi kõigist teostest on juba kättesaadavad ülejäänud kaheksakümmend protsenti kättesaadavaks muuta, see oluliselt äh, parandab nende inimeste võimalusi saada haridust, kuid ei takista nende kaubastamist samal ajal, sest need inimesed ei saa kasutada kaitstud tooteid. ja kui me nüüd ja need, nende tõkete kasutamine parandab nende elukvaliteeti. suur tänu, kolleeg Šoidrova. järgmisena kolleeg Stailer, palun Uh, tänan, härra president, mul on väga hea meel, et täna oleme sammu kõr-, kaug-, lähemale astunud Marrakechi lepingu rati-, ratifitseerimisele. ligipääsu parandamine nägemispuudega või pime, pimedatele inimestele või muu puudega inimestele, seda on juba kaua oodatud. kuid vaatamata paljudele headele aspektidele parlamendi raportis, ma jõuliselt äh, mõista, mõistan hulka kompensatsioonikavad kirjastajatele see ainult see rikub artikleid kakskümmend üks ÜRO äh, puuetega inimeste konventsioonis. lisaks ei ole ka mingit tõendit, et majanduslikud äh, kahjud vajavad kompenseerimist ja valits- ja ei ole kuidagi tõestatud, et formateeritud teostega kaasneb kahju, see on vastuolus Marrakechi lepingu eesmärkidega ja sellega tuleks tegeleda ülevõtmisfaasis liikmesriikide õigusesse, kuid siiski ma loodan, et liikmesriigid suudavad tõestada, et ratifitsee-, et Marrakechi leping on siiski võimalik sügiseks ratifitseerida. suur tänu, kolleeg Stailer. härra Andersoni raporti hääletusselgitused on käesolevaga läbi saanud. nüüd äh, läheme järgmise raporti juurde. ja sõna saab proua Tomato. suur tänu selles raportis tehakse tõepoolest samme edasi, sellepärast hääletasin poolt, aga see oleks võinud olla ambitsioonikam, oleks võinud olla siduvad eesmärgid energias, säästu ja tootmise osas ning ähm, tööstusobjektide ümberkujundamise osas, kui me võitleme kliimamuutustega äh,, siis äh, ei näidata üles sama suurt muret kui teiste saateainaste, aste, ainete puhul, mis saastavad meie pinnast ja õhku. rääkides äh, ümbertöötlemisest, oleksime pidanud, esitasime muudatusettepanekuid, mis ei läinud läbi, mis puudutavad äh, töötlevate tehaste küsimust, kust öeldakse jäätmeid. EFSid kasutatakse laialt selleks paraku, et toetada fossiilsete kütuste programme, seega peaksime äh, liikuma kaugemale, oleme teinud äh, häid samme, kuid peaks rohkem olema tehtud. suur tänu, kolleeg D'Amato, järgmisena kolleeg Aguilera Garcia, palun. suur tänu, see on oluline raport ah,. kestliku arengu meetmed ähm, see, mis me lõpuks saavutasime täiskogul, on palju parem, mis me keskkonnakomisjonis saavutasime, see on vastuseks komisjoni teatisele, mis puudutavad äh, jätkusuutliku arengu eesmärke komisjoni poolt. see, mis äh, komisjonis vastu võeti, oli üsna ebaõiglane põllumajanduspoliitika suhtes. see probleem on lahendatud, nii et ma hääletasin poolt. Euroopa Liidu põllumajandus poliitikat reformiti hiljuti ja, ja vaja on keskkonnaalaseid suuri jõupingutusi kaasati olulised aspektid nagu rohestamine ning see nõuab suuri jõupingutusi põllumeestelt, loomakasvatajatelt. ei ole õige öelda, et põllumajandus ei toeta keskkondi, see ei ole õige, see areneb ja kui, ja meil on konkurents kolmandatest riikidest, kes ei austa keskkonda, nii et meil põllumajandus etendab olulist rolli suur tänu, kolleeg Kelira äh, Garcia, järgmisena kolleeg äh, Tšambatski, palun. suur tänu, president, kolleegid. hääled, jäin erapooletuks selle raporti osas, siin ei öelda mitte midagi ega üldse, sest äh, jätkusuutlikkuse mõistet kasutatakse nii palju, et see on muutunud sisutühjaks. see raport on lihtsalt mõttevahetus ma olen nõus äh, paljuga, mis puudutab äh, õhukvaliteedi parandamist ja maapiirkondi, aga ma ei saa nõustuda teiste teemadega, millest raportis räägitakse. jätkusuutliku arengu instrumendid ei tööta. ma ei usu, et maksumaksjate raha kasutamine sellisteks programmideks üldse mingeid tulemusi annaks headest ettepanekutest on puudu ja seepärast ma ei saanud seda raportit ka toetada, tänan. suur tänu, kolleeg Tšambatski, järgmisena oleks pidanud sõna saama proua Kapini, ma ei näe teda, nii et saab sõna kolleeg Faria, palun. suur tänu, president. kolleegid, mina hääletasin selle raporti poolt, olin variraportööriks. vaatamata jätkusuutliku arengu olulisule Euroopa Liidu jaoks on meil siiski jäänud veel käia pikk tee, kui me tõesti tahame paremat tulevikku oma lastele ja planeedile. parlament keskendus kahe tuhande kolme, kolmekümnenda aasta ÜRO eesmärk, eesmärkidele, see on ühine projekt, kus osalevad kõik liikmesriigid ja kodanikuühiskond. raporti ettepanekute eesmärgiks on tugevdada üldist Euroopa Liidu strateegiat ja on võimaluseks parlamendile see ankurdada kindlalt jätkusuutlikkuse valdkonda, see on suur teemade valdkond ja keelukad väljakutsed seisavad Euroopa Liidu ees. see on institutsioonide jaoks ja parlamendi jaoks võimalus tegutseda. meil on otsustav roll tuleviku ülesehitamiseks ja see raport võiks olla otsustavaks elemendiks selles protsessis. suur tänu, kolleeg Faria, järgmisena härra Kelly. ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärgid muudu-, mõjutavad Euroopa Liidu tegevuse kõiki aspekte. kakskümmend kolmkümmend agenda on kohustus saavutada jätkusuutlik areng aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja sealt edasi seda peavad jagama kõik riigid. selle agenda eesmärgid on tegutseda inimväärikuse, stabiilsuse, tervise ja jõuka majanduse nimel. Euroopa Liit jagab neid väärtusi, seega hääletasin selle po raporti poolt. jätkusuutliku arengu eesmärkide kaasamine Euroopa Liidu poliitikasse tagab, et nende eesmärkide täitmine on oluline osa tulevastest poliitikaalgatustest. tagame et Euroopa Liit täidab kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid ja lõpetuseks tahaksin avaldada teile tunnustust tänase hääletuse läbiviimise eest, erinevalt teistest äh, kõnelejatest ja aplaus teile. suur tänu kiidusõnade eest, äh, härra Kelly. Oleg Tänsi raporti hääletusselgitused on nüüd läbi, lähme viimase raporti juurde. kolleeg Omar Šer raporti esimesena saab sõna kolleeg Nenkov. härra president, kõige äärepoolsemad piirkonnad Euroopa Liidus nagu ja ka mägipiirkonnad on terviklik osa Euroopa Liidust, neil on eripärad ja seepärast on neil raskem ligi pääseda turgudele. seepärast tuleks äh, neile anda eristaatus ja lihtsam rahastamine Euroopa Liidu eelarvest. ühtekuuluvuspoliitika loob äh, võimalused nendele piirkondadele ja seepärast äh, nad peaksid jääma kol-, jätkuma pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kõige äärevoolisematel piirkondadel on äh, suur potentsiaal kõrge kvaliteediga toodete valmistamiseks ja lihtsamad reeglid peaksid kehtima äh, kvaliteediskeemide osas. ma soovin, et kovis-, komisjon annaks infot kaitstud geograafiliste tähiste kohta see annab äh, võimaluse elatise teenimiseks nendes piirkondades suur tänu, kolleeg Nekov. ja käesolevaga on hääletusselgitused kolleeg Omar Šee raporti kohta läbi. me katkestame istungi kuni kella kolmeni pärastlõunal. soovin kõigile head lõunaaega. nimelt.